are you ready? ho l'onore di annunciare mul on au anda teile teada, et fraktsiooni esimeeste konverents on just otsustanud Saharovi auhinna kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, mis on siis mõttevabaduse auhind